süüdimõistetute vahel, kelle asukohta ei olnudki võimalik kindlaks teha. suur aitäh, proua Kriisbeck! ma arvan, et nüüd me saame edasi minna järgmise päevakorrapunktiga, see puudutab Euroopa ombudsmani eriaruannet. ta koostas uurimuse, mis käsitleb Frontexi tegevust ja see oli ombudsmani omaalgatuslik raport. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, äh, pani Euroopa Parlament selle ombudsmani südamele mõlemad äh, raportöörid töötasid selle dokumendi välja, need olid proua Keller ja proua Metsola. koordinaatorid otsustasid, et muudatusettepanekute tähtajad äh, on homme kell kaksteist. ja hääletus komisjonis äh, leiab aset detsembris Need tähtaegu me kiirendasime selleks, et me suudaksime täiskogule esitada parlamendi seisukoha enne, kui komisjon esitab Frontexi tegevust puudutava dokumendi. ja täna me arutame seda, et vastata teie võimalikele küsimustele. nüüd annan sõna kolleeg Wikströmile ja seejärel mõlemale raportöörile ja teistele, kes seda peaksid soovima. aitäh, ütleb proua Wikström. ma tahan tänada äh, selle koosoleku kutsumise äh, petitsioonikomisjoni esinaisena, nagu proua Jootova just selgitas toimub meil esimene ühiskohtumine ühise raporti projekti aruteluks. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et nii Frontex, äh, Frontexi kui ka ombudsmani ameti esindajad on täna siin, tere tulemast teile, Jill Arias ja härra Evikanjar ja ombudsjani ametis äh, talituse juhataja. seega nemad on valmis vastama ka küsimustele, mida meie kolleegid võivad esitada. kõigepealt tahaksin algatada arutelu, andes sõna raportööridele, proua Kellerile, proua Metsolale. proua Keller, kas te soovite alustada? et kindlasti tänan ja tänan kolleege, et te kohale tulite, ma tahan juhtida tähelepanu, et koostöö minu kaasraportööri proua Metsolega on olnud suurepärane, suur tänu talle selle me vestlesime mõlema komisjoni variraportööridega lühidalt ka sellel teemal, kes on teadlikud asja sisust, seetõttu ma ei lasku detailidesse ajaliste piirangute tõttu, kuid ma tahan juhtida tähelepanu, miks selline kaebuste esitamise mehhanismi olemasolu on tähtis ja meie kaasraportööridena nõustusime, et me peaksime toetada Euroopa Liidu ombudsmani ettepanekut sellise kaebuste mehhanismi loomiseks, mis tähendab seda, et see mehhanism hakkab käsitlema neid äh, kaebusi äh, inimestelt, äh, kelle õigusi on rikutud Frontexi operatsioonide raames ja see on eriti oluline, kuna Frontexi mandaat esmaste vastuvõtukeskustes on lahendatud ja on oodata ka uut Frontexi määrust, eh, mille ettepaneku komisjon ilmselt järgmistel kuudel esindab, millega laiendatakse Frontexi volitusi komisjoni ettepanekul. puuduvad ka juriidilised takistused sellise kaebuste Äh, menetlemise mehhanismi loomiseks ja see on oluline, et need inimesed, kes tunnevad, et Frontexi tegevus on neid kuidagi kahjustanud, teaksid, et selline mehhanism on olemas ja samas on see oluline ka Frontexi jaoks, et käsitleda võimalikke põhiõiguste äh, rikkumisi, mis vastasel juhul oleks jäänud tuvastamata, äh, teatamata ja menetlemata. seega mõlema poole jaoks on see oluline. kui me räägime selle kaebuste mehhanismi struktuurist, siis me vaatasime juba Frontexi äh, sisekaebuste äh, lahendamise mm, mehhanismi, mis äh, selles ametis on ja me tahaksime ka põhiõiguste ametile põhirolli, sest parlamendi ettepanekul see moodustati ja see oli ka üks võtmetähtsusega taotlusi, mida ka parlament viimasel ajal sellega seoses on esitanud see mehhanism peaks olema kättesaadav nendele inimestele, ka vabaühendustele, kes esindavad neid inimesi, et nad saaksid esitada oma kaebused selles keeles, eh, mida valdavad varjupaigataotlejad või sisserändajad. kui me rääkides nüüd Frontexi struktuuri, siis väga sageli need kaebused on nende külalise ametnike vastu, niivõrd, mitte niivõrd Frontexi põhiametnike vastu ja Frontexil nende eh, külalisametnike suhtes puuduvad volitused eh, mingi distsiplinaarmenetluse alanes. on võimalik esitada kaebus siseriiklikule ametile ja nõuda ka järelinfot, eh, mis ei tähenda seda, et esitad kaebuse ja kunagi ei, ei esitata enam täiendavat küsimust, tuleb tagada see, et liikmesriigid tõepoolest neid kaebusi ka menetleksid ja põhiõiguste ametnik teostaks järelevalvet, kui neid meetmeid ei rakendada. ja on olemas ka meetmed, mida Frontex ise saab kohaldada, ka Frontex võib need ametnikud, kes on äh, äh, põhiõigusi rikkunud, kõrvaldada ühisoperatsioonidelt. ja kui liikmesriik ei reageeri sellele, siis viimase Frontexi mandaadi läbivaatamise käigus lisati klauslis, et Frontex võib peatada või lõpetada operatsiooni, kui on kogetud äh, tõsiseid põhiõiguste rikkumisi. seega on meetmed, mida Frontex võib rakendada ka külalisametnike suhtes, on oluline luua selline kaebuste esitamise mehhanism, lähtudes ombudsmani poolt tehtud ettepanekutest ja üldiselt me soovitame tugevdada äh, koostööd Euroopa Liidu ombudsmani ametnikuga äh, ja Frontexi põhiõiguste ametniku vahel ja loomulikult Frontexi põhiõiguste ametnikule antakse see uus ülesanne ja talle tuleks eraldada ka vajalikud vahendid selle ülesande täitmiseks. ja jällegi ma tahaksin tänada variraportööre suurepärase koostöö eest ja meenutada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on homme kell kaksteist. suur tänu ja suur tänu Roberta Metsolale suurepärase koostöö eest. suur tänu, proua Keller ja nüüd annan sõna proua Metsolale. Äh, tänan, esinaine, ka mina tahaksin tänada teisi, teist kararaportööri, kaasraportööri Ska Kellerit suurepärase koostöö eest ja selle raporti projekti äh, koostamisest ja ka Euroopa ombudsmani uurimise eriraporti eest äh, Frontexi teel. ma tahan tänada mõlema komisjoni variraportööre ma suurima heameelega esindan siin petitsioonikomisjoni äh, aseesimehena. see raport, nagu SKA ütles, sisaldab selgeid viiteid sellele, et on vaja toetada Frontexi jõupingutusi äh, Euroopa ombudsmani soovituste elluviimisel. Äh, see amet on loonud oma sisemise juhtumistest äh, teavitamise süsteemi ja konsultatiivfoorumi, nõuandva foorumi ja loonud ka põhiõiguste ametnikuga koha selles agentuuris, kuid see ametnik on sõltumatu Frontexi struktuurist. sama ajal oleme arvamusel, et Frontex saab veelgi tugevdada põhiõiguste kaitset ja seda läbi individuaalsete kaebuste esitamise mehhanismi loomise ma tahan selgelt öelda, see raport mitte mingil juhul ei riku lähimuspõhimõtet ning Euroopa Liidu ja liikmesriikide volitusi nendes küsimustes ning pädevusi. see raport viitab konkreetselt sellele, et Frontexil puudub pädevus distsiplinaarmeetmete rakendamiseks teiste liikmesriikide ametnike suhtes, ta võib seda teha ainult Frontexi oma ametnike suhtes, Frontexi määruses on selgelt kirjas, et distsiplinaarmeetmed kuuluvad äh, päritolu liikmesriikide äh, ainupädevusse. luues individuaalsete kaebuste esitamise mehhanismi, luuakse äh, võimalus inimestele kasutada efektiivsemalt õiguskantsleri vahendeid ja tagada Frontexi, Euroopa Liidu institutsioonide ja organite teadlikkuse tõstmise põhiõiguste teemal, eriti rikkumiste puhul, mis muidu oleks jäänud märkamata, tuvastamata, registreerimata. raportis rõhutatakse ka vajalike mm, tagatiste loomist, et ainult konkreetsed ja põhjendatud kaebused inimõiguste ja põhiõiguste rikkumise kohta, eh, nii nagu need on loetud Euroopa Liidu Äh, põhiõiguste hartas saavad olla aluseks nendele kaebustele ja pöördutakse ka komisjoni ning liikmesriikide poole üleskutsega eraldada Frontexile vajalikud lisavahendid äh, põhiõiguste ametniku tööks, äh, kelle ülesandeks saab olema nende individuaalsete kaebuste menetlemine. ootan huviga meie tänast arutelu, soovin ära kuulata teie mõtted, nii kolleegide kui ka variraportööride mõtted selle raporti kohta suur tänu, järgmisena härra Koeljo yeah.. tänan esinaine, ma tahan alustuseks tänada kolleege äh, Roberta Metsolat ja Ska Kelat selle raporti projekti eest. suure rahuloluga näen, et parlament toetab ombudsmani ametitööd. kuid tahaksin esitada oma poolt mõningad tähelepanekud, mis minu arust on kriitilise tähtsusega selle teema mõistmisel. esiteks, viimastel aastatel on tehtud mitmeid samme selleks, et Frontexi tegevus oleks kooskõlas põhiõigustega äh,, aruandluse ja läbipaistvusega. kui me räägime äh, välispiiride ja merepiiride äh, kaitsest, siis need olid ühed nimetatud sammudest ja vastavad määrused tagavad, et Frontexi poolt algatatud ühisoperatsioonide käigus tuleb kinni pidada põhiõigustest need äh, tegevuskavad on õiguslikult siduvad ja sellega kaasneb nii vastutus Frontexile kui ka Frontexi eh, koordineerimisel tegutsevatele ametnikele. mõeldes tulevikule, me peaksime tugevdama põhiõigustest kinnipidamist Euroopa Liidus, liitudes vastava konventsiooniga. Eh, see mõjutab ka Frontexi tööd, kuna eh, Frontexi tegevus on vahetult seotud selle konventsiooni põhimõtetega. minu teine kommentaar puudutab Frontexi rolli. nüüd on selge, et Frontexi roll tuleb laiendada. ma mõistan selle vajaduse tähtsust, kuid samas tahaksin rõhutada ka selle mündi teist poolt. puuduvad kontrollimehhanismid äh, ka kodanike suhtes aastate jooksul on Frontex oma tegevushaaret laiendanud ja samal ajal loonud täiendavaid mehhanisme selleks, et tagada põhiõigustest kinnipidamine. ja tulevikus samuti hakkasid kulgema samas suunas. suur tänu, härra Kulja. ja järgmisena saab sõna kolleeg ja palun pidage kinni kõneajast kahest minutist, sest üheksa inimest on andnud äh, ettepaneku, et me annaksime selle sõna ja nimekiri on suunatud. proua Mlinar, suur tänu, pean kinni sellest kahe minuti kõneajast. ka mina tahaksin tänada kahte raportööri, proua Kellerit ja proua Metsalat suurepärase töö puhul. me oleme saavutanud suurepärase kompromissteksti, mis on täiesti teostatav ja individuaalsete kaebuste esitamise mehhanismi loomine, eh, kui põhiõiguste rikkumine leiab aset, peaksid olema ka Euroopa Parlamendi poolt võetud meetmete põhisaavutus. arvestades praegust Frontexi määruse Äh, reguleerimise alla ja ma arvan, et seda mehhanismi tuleks veelgi tugevdada ka äh, Frontexi määruse läbivaatamise käigus, arvestades, millised ülesanded Frontexil saavad olema seoses tagasisaatmiskavadega äh, ning päästeoperatsioonidega. see mehhanism peaks olema õiglane, peaks arvestama ka sisserändajate ning varjupaiga taotlejate kergesti haavatava olukorraga, samal ajal see peab olema realistlik ja teostatav ma usun, et me oleme saavutanud hea kompromissi, kuid siiski mõned kohandused on hädavajalikud. meil on vaja mingi aruandlusmehhanismi, järelmehhanismi nende kaebuste lahendamise kohta, meil on vaja, et Frontex ja liikmesriikides olevate inimõiguste organisatsioonidega teeks paremat koostööd ja meil on vaja ka ähm, suuremat tähelepanu äh, soopõhistele aspektidele. väga sageli naised ei ole teadlikud oma põhiõigustest, teavitatakse ainult mehi ja naised ei tea oma õigustest äh, esitada kaebusi põhiõiguste rikkumiste korral. suur tänu! suur tänu! järgmisena äh, proua Ruiz. Eh, quería en primer lugar felicitar a las ponentes. Por... Aitäh kõigepealt tahaksin tänada raportööre, sest tehtud on kiiduväärne töö. kui tahaksin peatuda ühel eh, millelgi muul, mis lähevad kaugemale kui see individuaalsete kaebuste mehhanism, ehkki ma leian, et see mehhanism ole-, loomine on põhjendatud, kuid ausalt öeldes äh, elanikkonna rühmadel puudub vastav teadlikkus, sellele viitas juba Angeelika. võimalikud põgenikud ei tea oma õigusi. on olnud, seda on korduvalt olnud eh, nendes, nendel missioonidel, kus Frontex on olnud tegev ja nende inimõigusi on lihtsalt rikutud näiteks täiskasvanu äh, äh, saateta alaealised lapsed või äh, erineva soolist eelistust olenevad, omavad inimesed. Nad ei tea, et neil on õigus ennast kaitsta öö, oma põhiõiguste rikkumise eest. aitäh! härra Kirchhoff, palun ma tänan, proua esinaine. ka minul on vähe aega, ma tahan selle raames öelda, et minu fraktsioon toetab seda üldist eesmärki seoses kaebuste äh, lahendamise mehhanismiga, kuid siiski mul on paar küsimust, mille ma pean esitama. ma tahan tõesti teada saada, äh, kuidas toimub järelkontroll nende kaebuste menetluse üle inimeste puhul, kelle staatus on võib-olla selline transiit inimesed, kellel puudub alaline elukoht, millised võimalused on neil saada õigusabi või praktilist äh, nõuannet. ja mida põhimõtteliselt tähendab põhiõiguste rikkumine, kas selleks on mingid ühised kriteeriumid või seda hakkavad liikmesriigid ise äh, individuaalselt hindama või tõlgendama ja kuna mudeli aluseks on kaebuste menetlemise menetlus äh, teistes Euroopa Liidu organites nagu Euroopa Investeerimispank, siis me teame, et Frontexi töö iseloom on hoopis teistsugune. ja ma tahaksin teada, kas selline menetlus, arvestades, milline ta on, äh, saab olema tõesti tõhus äh, nende konkreetsete küsimuste puhul. tänan ma tänan, härra Köökop. ja nüüd saab sõna, saavad sõna Vaari raportöörid äh, proua Teele esimesena. suur tänu, esinaine äh, kui me räägime puudustest, mis tuleb kõrvaldada Äh, tagasisaatmiste operatsioonide läbiviimist ja elude päästmine on oluline ja seetõttu sotsiaaldemokraadid toetavad igati Frontexis individuaalsete kaebuste äh, lahendamise mehhanismi loomist äh, põhiõiguste rikkumiste menetlemisel, kuid samas tuleb mõista, et mitte miski ei takista Frontexil praeguse Frontexi määruse raames individuaalsete kaebuste lahendamise mehhanismi loomist. seetõttu me tahaksime rõhutada, et Euroopa Liidu jaoks on prioriteeteks elude päästmine ja sel põhjusel mulle teeb muret see, kuidas eh, elupäästvate operatsioonide läbiviimine, nii nagu see ettepanek on tehtud, on põhjendatud, ma arvame, et see on vastuolus mm, põhiõigustega, mida me püüame kaitsta. teiseks, me peame tagama, et igasugused mehhanismid, mis kasutusele võetakse, mitte mingil viil ei takista ega peata varjupaigataotluste eh, läbivaatamist ja otsuste tegemist. seda mehhanismi ei tohi kuritarvitada selle nimel. kolmandaks, läbipaistvus on selles protsessis äärmiselt oluline ja seetõttu meie fraktsioon teeb ettepaneku, et äh, Frontex oma iga-aastases aruandes äh, esitab ka informatsiooni aasta jooksul esitatud kaebuste kohta ja järelmeetmete kohta selleks, et mõista, millist liiki kaebused on esitatud, millised rikkumised on aset leidnud, aitab meil äh, olukorda parandada ja vastavad käitumisjuhendid koostada ja me leiame, et Frontexi põhiõiguste ametnikul on väga oluline roll täita selles. neljandaks, me peame tagama, et põhiõiguste ametnik saab rohkem abi ja toetust, nagu juba mainitud. kuid asi ei piirdu ainult finantsabiga. on võimatu loota, et selline väike töörühm täidaks nii suurt ülesannet, kuna me loodame ja ootame neid rohkem ja seetõttu peame tagama, et põhiõiguste ametnikule eraldatakse vajalikud vahendid, et äh, suuremaid tulemusi saavutada ja lõpetuseks me peame tagama, et kergesti haavatavate inimkategooriatele nagu saatjate äh, alaealised äh, saavad olema kaitstud ja et sellised mm, ja agentuurid nagu varjupaiga küsimuste tugiamet saab osapoolset abi osutada. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et me ootame huviga töö lõpuleviimist raportööri ja variraportööride poolt ja järgmisena. Thank you very much um,. Uh, thank you for the detailed work. härra Nagi, suur tänu raportöörile ka põhjaliku töö eest. rahvapartei äh, täielikult toetab äh, äh, Frontexis kaebuste esitamise mehhanismi loomist ja lühidalt tahan öelda, et meie soovime omalt poolt rõhutada, et see kaebuste esitamismehhanism ei peaks suurendama Frontexi halduskoormust ja panema talle peale täiendavaid kohustusi. ja samas tuleb mõelda ka selle peale, kuidas äh, käsitleda kolmandate osapoolte poolt esitatud kaebusi selle mehhanismi raames ja selles valguses tuleb silmas pidada ka, millist abi saab osutada nendele inimestele, kes soovivad kaebust esitada. ma usun, et homseks me esitame täiendavad muudatusettepanekud. suur tänu, härra Nagi. ja nüüd saab sõna härra Marten petitsioonide komisjonist. aitäh, proua juhataja, ka mina tahan tänada raportööre. ma leian, et me oleme kõik üksmeelsed selles, et on vajalik eh, niisugust kaebuste mehhanismi luua me esitame ka omapoolsed muudatusettepanekud, ehkki ma leian, et tegemist on väga hea raporti projektiga. meie eesmärgiks on ju eh, põhiõiguste senisest parem garanteerimine ja loomulikult on väga keeruline erinevate agentuuride Frontexi ja liikmesriikide vastavate üksuste vaheline koostöö, me peame keskenduma oma tähelepanu aga sellele, et need, kes abi vajavad, eeskätt lapsed, Äh, ja äh, naised, et nende põhiõigused oleksid kaitstud. ütlesin juba ka viimasel koosolekul, et äh, anonüümsete kaebuste tagasilükkamine on meie jaoks teatav määral vaieldav, sageli on anonüümse kaebuse esindamine Äh, põhjendatud ja sellepärast peaks olema õigus sääraseid, äh, äh, sääraseid ka esitada ja nüüd annan kolleeg Björgile sõna. Vi välkomnar naturligtvis från 20 NGLs sida att det ska finnas en mekanism för att eh, an... Aitäh! Ka meie fraktsioon toetab eh, sellist mekanismi, et seda saaks kasutada, kui põhiõigus on rikutud, et eh, seda saaks, sellekohase kaebuse saaks esitada ja seetõttu ähm, Euroopa Ombudsmani töö on siinkohal väga oluline ja äärmiselt olulised on olnud ka vabaühenduste ähm, tegevused, kes üldse tähelepanu pöörasid sellele aspektile. ja mis puudutab katseprojekti äh, ettepanekud selle töö tõhustamiseks, siis ma arvan, et see on ka positiivne aga üks põhimõtteline probleem veel on olemas meie jaoks. nimelt see kaebuste esitamise me mehhanism pannakse Frontexi enda tegevuse raamistikku, nii et meie meelest see ei ole päris äh, jätkusuutlik, et see peaks olema sõltumatu mehhanism, see peaks olema väljaspool Frontexi struktuuri. lisaks sellele Frontexi ametnikud ja liikmesriikide ametnikud peavad arvestama ka kolmandate riikide mm, ametnike tegevusega, et seal on ka olemas konkreetsed mm, kokkulepped ja ka nende kokkulepete raames võib esineda põhiõiguste rikkumisi ning me peaksime ka vaatama, kuidas mm, see kaebust esitatakse ja mm, siin tuleb arvestada ka võrdõiguslikkusega, see tähendab, et mm, ka naiste olukorraga arvestatakse ja ka kolmandad osapooled, näiteks vabaühendused ja rahvusvahelised organisatsioonid peaksid ka omama võimalust kaebuse esitada, need, esitada, need oleks siis meiepoolsed ettepanekud. proua esimees, meil on veel kaks variraportööri, kes sõna soovivad. proua Ferrara saab kõigepealt sõna ja siis proua Kusman. ja peale variraportööre saab sõna proua Mussolini. ja sellega on kõnelejate nimekiri praegu suletud. proua Ferrara kõigepealt. aitäh, proua juhataja. ka mina tahaksin raportööre õnnitleda optimaalse töö eest. õnnit-, õnnitleda tahaksin ka äh, ombudsmani, sest tema tegevus viitab sellele, et on tõepoolest väga oluline, et individuaalsete kaebuse, äh, kaebusi saaks esitada, kui inimeste põhiõigusi on rikutud. mis meie jaoks on oluline, on see, et individuaalsete kaebuste mehhanism oleks sõltumatu, kui see asub Frontexi tegevusraamistikus, siis see ei taga äh, põhiõiguste riive kontrolli objektiivset menetlemist. ma leian, et see peaks olema ekspertrühm, äh, äh, kes seda, neid kaebusi kontrolliks, et tagada nende õiguspärane menetlemine ma arvan, et äh, tuleks piirduda siiski ka äh, väga raske äh, põhiõiguse riivetega, sest see on loomulikult jälle väga keeruline, sest et kui see, see eeldab seda, et keegi hindab, kui tõsise riivega on tegemist Äh, see tähendab, et tegelikult siis peaks olema võimalik esitada ka kaebusi kõikidel, äh, kes näevad oma põhiõigusi rikutuna. see, kes esitab oma äh, kaebuse, talle peab olema garanteeritud teatav kaitse. ei tohi ju ometi juhtuda, et inimene, kes esitab sellise kaebuse, satub ise nõnda öelda löögi alla tuleb samuti tagada, et teave õigusest kaebust esitada peab olema kättesaadav kõikides keeltes. suur aitäh, kolleeg Ferrara ja nüüd kolleeg Kusman. aitäh, ma tahaksin kõigepealt tänada raportööre, asi on põhiõigustes ja Frontexi agentuuri tegevuses. Frontexi puhul tuleb rõhutada, et Frontexi Eh, piirikontrollid eh, ongi tegelikult eh, juba iseenesest inimõiguste riive, sest mm, inimesed, kellel on õigus Euroopa tulla, siis Frontex tegelikult väga sageli takistab neid. Frontex kui agentuur teod tegeleb piirikontrollidega, kuid samas teostab ta praktikas põhiõiguste riivet Eh, ja olukord tegelikkuses on veelgi hullem. ombudsman on tegelenud selle küsimuse uurimisega mitme kuu vältel ja ka siis, kui me räägime tagasisaatmisest, eh, siis me puutume ka kokku eh, faktidega, et tegemist on tegelikult põhiõiguste riivega, sest näiteks kui Lesbole saarelt saadeti tagasi Mm, alus, siis eh, eh, see inimesed saadeti tagasi teadmatusse ja me ei suutnud tagada eh, nende põhiõigust, põhiõigust elule. me peame, et Frontex lõpetaks käitumise kui Euroopa kindluse turvaja, niisugused asjad tuleb lõpetada ja Frontex kui selline peab oma tegevuse lõpetama me soovime, et läbipaistvus oleks senisest oluliselt suurem, vähemalt seni, kuni see Frontex üldse veel tegutseb. meil on vaja teavet, meil on vaja võimalust kontrollida, meil on oluline, et vabaühendused oleksid kaasatud ja et pärast seda äh, annaksid nad meie kui parlamendi ees aru. aitäh, proua Kuusma, nüüd palun proua Alero aitäh, ma tahaksin käsitleda vaid üht küsimust, nimelt see puudutab külalisametnikke. distsiplinaarmenetlusi saab rakendada ainult siis, kui neid lähetanud liikmesriik on sellega nõus. kas see leiab ka aset, seda ma ei oska öelda, kuid eh, ma arvan, et seda tuleks veidi teisiti sõnastada, võib-olla on erinevates liikmesriikides inimõiguste, eh, naiste õiguste, laste õiguste kaitse suhtes erinevad seisukohad ja nüüd, kui need külalisametnikud, kellel on väga hea ettevalmistus inimõiguste eh, vallas, eh, nii et seal ei jääkski enam tõlgendamisvara, siis ei oleks võib-olla need erinev, erisused liikmesriikide vahel nii suured me peaksime eh, tegelikult vaatama, kuidas on inimõigustest arusaamisega erinevates liikmesriikides. aitäh! proua Mussolini, palun! aitäh, proua juhataja! tahtsin tegelikult käsitleda ainult ühte punkti. on eriti eh, ohus olevad rühmitused, täiskasvanute eh, alaealised, rasedad lapsed. ma tahaksin tegelikult tänada raportööri selleks, et Frontexi praegu ebainimlikult tehtavat tööd on vaja toetada ja neid on vaja aidata. on oluline, et Frontexi määrus vaadatakse uuelti läbi ja sellepärast me peaksime eh, selles dokumendis tõepoolest rõhutada, et inimõigused on pühad ja neid ei tohi rikkuda. kui me räägime individuaalsetest kaebustest, kas nad on siis anonüümsed või mitteanonüümsed. andke andeks, eh, kuidas nad neid eh, kaebusi saaksidki esitada, need, kes saabuvad Itaaliasse, <laughs> neil pole ju ühtegi isikut tõendavat dokumenti. kas te eeldate, et neil on taskus pass ja siis nad hakkavad põhjendatult midagi esitama, nii et ka-, eh, kaebus ei oleks anonüümne. enamik kaebusi on anonüümsed ja see on väga tundlik küsimus see on nagu kuum kartul ja me ei saa Frontexit muuta kohtuks või kohtuorganiks. jah, loomulikult liikmesriigid peavad küsimust lahendama, aga kuidas nad saavad seda lahendada, kui isik, inimestel pole ainsat isikut tõendavat dokumenti? aitäh, proua Mussolini. härra Lopez Aguilar. aitäh, proua esimees loomulikult, kas me saame seda iseenesestmõistetusena võtta, et, et tegelikult väga paljud toetavad meist seda, et Frontexi tegevust õhustatakse ka põhiõiguste õiguse kaitsmise puhul, aga tegelikult Frontexi mandaat on juba läbivaatamisel just seetõttu, et ähm, tõhustada ka põhiõiguste valdkonnas nende tegevust ja see eriraportöör on seatud ka Frontexi sees ja on olemas ka eriüksus Frontexi sees, mis tegeleb põhiõigustega, nii et me peaksime ka teada saama, et eh, mis on üldse selle Frontexi mandaadi läbivaatamise tulemus. esimest korda oli see aastal kaks tuhat kuus, aga see vaadati läbi aastal kaks tuhat üksteist vist, kui ma ei eksi, just selleks, et eh, Frontexi tegevust põhiõiguste kaitsmise osas ka tõhustada. ja veel üks küsimus millised on need põhiõigused, mida väidetavalt kõige rohkem rikutakse Frontexi operatsioonide käigus, nii et milliseid põhiõigusi ähm, need aruanded kõige rohkem puudutavad, need kaebused puudutavad, ähm, mida seni esitatud on, et see on selline faktiline küsimus et äh, ma sooviksin tõesti saada lisainfot selle kohta, aitäh. aitäh, härra Lopez-Aguilar. lugupeetud kolleegid, viimasel kahel kõnelejal on veel kolm minutit, proua Spinelli ja siis veel üks kolleeg. aitäh. aitäh raportöörile, variraportöörile, aitäh proua mm, esimees, kaks punkti kõigepealt, mis puudutab äh, siis äh, ähm, sisserändajate õigust äh, kaebusse ähm, esitamist, ähm, kui nad on jõudnud turvalisse riiki, et see on oluline küsimus, seda ka kolleeg juba mainis. ja nüüd teine punkt, huvipakkuv on see, et, et aruandesse lisada ka see mõte, et artikkel et äh, artikkel kakssada kuuskümmend kolm Euroopa Liidu toimimise lepingus ka rakendamist leiaks, seal öeldakse, et Euroopa kohus äh, viib läbi ka legitiimsuse kontrolli Euroopa Liidu institutsioonide tegevuse osas, kui tegu on siis kolmandate osapoolte õiguste rikkumisega. see on minu meelest väga oluline, kui me soovime siin põhiseadusliku ähm, demokraatia õigusi kaitsta. aitäh, proua Spinelli! proua Revotalu on. aitäh! mina ka toetan seda põhiõiguste rikkumise kaebuste esitamise võimalust, see aga puudutab ka vastavaid koostöölepingud Frontexi ja konkreetsete liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel. samuti põhiõiguste harta hõlmab ähm, seda koostöökokkulepet. ja me ei saa siin lasta seda piirata rahvusvahelisel õigusel. siin on tegu varjupaigataotlejate sisserände õigustega. praegu ei ole veel tegu kohustusliku tekstiga, sidu, ähm, siduva tekstiga. läbipaistvus, demokraatlik kontroll on üheks võimaluseks tagada õiguskindlus, mida praegu veel ei ole ja meie soov, saaksime seda raportit kasutada võimalusena, et lisada ka kaebuste esitamise võimalus ähm, raportisse, siis oleks need ka hõlmatud vastasel juhul selle küsimusega ei tegeleda. oluline on see, et varjupaiga taotlejate pagulaste ähm, põhiõigused oleksid tagatud ja ma olen ka vastavad muudatusettepanekud esitanud. aitäh, proua esimees! lugupeetud kolleegid, meil on siin kaks delegatsiooni Frontexi poolt ja Euroopa Ombudsmani ametilt, kes soovib sõna? kõigepealt Frontex Est-ce qu'il y a des collègues Monsieur kas Frontexi poolt keegi soovib sõna? aitäh! Ah, tänan, et te võimaldasite ka meie agentuuril osaleda tänasel koosolekul. ma tahaksin kommenteerida paari küsimust, mida äh, mitmed komisjoni liikmed on maininud. esiteks, kas praegune õiguslik raamistik on piisav kaebuste, ametliku kaebuste esitamise mehhanismi loomiseks. ma ei, ei hakka vastama sellele, kas see on piisav või mitte, kuid ma tahtsin juhtida teie tähelepanu sellele, et praeguse õigusliku raamistiku puhul see süsteem ei ole liikmesriikidele õiguslikult siduv, seega liikmesriigid võivad otsustada, kas teha koostööd või mitte. ja teisalt äh, praeguse äh, mandaadi raames me ei saa töödelda äh, kaebuste esitajate äh, isiklikke andmeid, me saame töödelda ainult äh, inimkaubitsejate ja, ja tagasipöördujate isiklikke andmeid. mis puudutab anonüümseid kaebusi, kui küsimuse all on kaebaja anonüümsuse kaitse, siis seda me saaksime lubada, kui see aga tähendab aga äh, anonüümsete kaebuste menetlemist, siis see tekitaks raskusi Frontexile. see oleks meie jaoks tõeliseks probleemiks. mis puudutab individuaalseid kaebusi, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast alates me oleme saanud ainult neli kaebust ja äh, suurem osa nendest puudutab äh, tagasisaatmise menetlust. ma tahan rõhutada, meil puuduvad registreeritud andmed põhiõiguste rikkumiste kohta külalisametnike poolt. Ähm, meil on juhtumisteatamise süsteem äh, sisserändajate poolt teatatud ja seda puudutavad äh, riiklikke ametnikke ja tavalised liikmesriigid äh, ja äh, need inimesed tavaliselt saadetakse tagasi sellesse riiki, kust nad on tulnud, seda pushback süsteem. ja sellega ma piirduksin ka oma selgituste esitamisel. suur tänu. ja viimasena Euroopa Ombudsmani ametinimene proua Šervinska. suur tänu, juhataja. ombudsmani nimel ütleb proua Zembinska, tahaksin lisada ka oma poolt paar sõna. esiteks rõhutada, et ombudsmani eriraport koostati vastavalt praegu kehtivale õigusele, kuid me teame, et Frontexi määrust äh, peatselt vaadatakse üle ja me teame, et see inimõiguste aspekt lisatakse, kuid arvestatakse äh, seda, et see seisab uus määrus ja see annab Frontexile suurema autonoomia põhiõiguste rikkumiste tuvastamiseks, kui neid ei, tekib rohkem kui praegu. me rõhutame, tegemist on uurimise eriraportiga ja parlamendi raporti projektis on ka kirjas, et Euroopa ombudsman ja kogu ombudsmani võrgustik, kuhu kuuluvad kõikide liikmesriikide ja teistegi riikide ombudsmanid, Äh, on valmis tegema koostööd ja abistama Frontexit võimaluste piirides, lähtudes meie kogemustest äh, kaebuste menetlemisel, selleks et mehhanism käivituks sujuvalt. ja mitmed täna esitatud küsimused selle kohta, kuidas see hakkab töötama, mis saab olema, äh, milline on info, mida antakse kaebude, kaebuse esitajatele, kes hakkab tegelema nende küsimustega, kuidas tagada sõltumatus, me saaksime vastata nendele küsimustele oma kogemuste põhjal ja oskusteabe põhjal. meie arvates äh, see on teostatav. ja Ammusmõõda äh, koos oma võrgustikuga teeb kõik selleks, et abistada. suur tänu, proua Zembinska ja suur tänu ka raportööridele, kas te soovite midagi lisada omalt poolt? kaheks minutiks. tänan lubage tänada kõiki eh, teie tähelepanekute, kommentaaride ja ettepanekute eest. üldmärkusena tahaksin öelda, et meie seisis väga raske ülesanne tagada tegevuse praeguse Frontexi määruse raamides, arvestades Frontexi praegusi volitusi ametina ja me ei saa hüpoteetiliselt üle vaadata Frontexi määrust omalt poolt ja seetõttu oluline, et leitakse vastus väga paljudele küsimustele, kahtlustele, mis on täna esitatud. seda arvestades me püüdsime esitada äh, midagi sellist, mis võimaldab Frontexil kasutusele võtta mehhanismi äh,, mis võimaldab tegutseda praeguse määruse raames oma ülesannete täitmisel. ja seetõttu meid tundus väga Frontexi poolt tehtav koostöö, sest lõppkokkuvõttes probleemid eksisteerivad ja me peame arvestama ka ombudsmani soovitustega, mis on välja toonud kohapeal tekkinud probleemid ja rõhutab põhiõiguste täielikku täitmist. kui meie parlamendis seda poliitilisest perspektiivist lähtudes ei mõista, siis see tähendaks taganemist meie poliitilisest vastutusest ja seetõttu see oli meie eesmärk ja ma usun, et see raport võtab kokku selle eesmärgi üldisemalt. jääme ootama homme esitatavaid muudatusettepanekuid ja püüame võimaluste piirides need sisse viia kompromissidena meie raportisse, et saada hea raporti, mille on koostanud, koostatud kahe komisjoni koostöös. suur tänu, proua Metsula ja proua Keller! suur tänu, ka mina tahaksin tänada kõiki teie märkuste ja tähelepanekutest, nagu ma juba varem ütlesin. me püüdsime luua sellise kontseptsiooni, mis hakkaks toimima pagulaste ja Äh, äh, sisserändajate puhul, et neil oleks siiski võimalik esitada oma kaebusi, kuid see süsteem peaks olema ka teostatav Frontexi pool, arvestades ka külalisametnike staatust, sest külalisametnikud piiril tegutsevad äh, Frontexi sümboolikaga, nad on äratuntavad ja seetõttu peaks inimestel olema võimalik need kaebused otse Frontexile esitada. kuid siiski me peame mõtlema, kuidas seda paremini teostada, jah, liikmesriigid peavad tegema koostööd kuid samuti võiks lähtuda Frontexi sisemisest kaebuste lahendamise mehhanismist, selle uue mehhanismi loomisel. ma loodan, et me liigume õiges suunas äh, põhiõiguste teostamisel, äh, et ka Frontex osaleb selles, nii nagu see on ka Euroopa Liidu üldine missioon. suur tänu teie koostöö eest ja jääme ootama teie muudatusettepanekuid. suur tänu, proua Keller. kallid kolleegid muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on homme kell kaksteist ja palun ärge unustage kaasa võtta äh, oma hääletuskaardid täna pärastlõunal, sest meil on mitu punkti, mille suhtes toimub elektrooniline